loodame, et järgmisel eh, peri-, istungite perioodil suudame vastata tõepoolest kõikidele küsimustele. suur tänu. Euroopa Parlamendi üheks eripäraks on see, et mitte kellelgi ei ole enamust. enamus ja vähemus on siin alati üheskoos ja erinevates küsimustes enamus ja vähemus äh, vahetuvad ja iial ei tea, äh, milline on tulemus. me ei tea ka, millised on järgmised Euroopa Parlamendi valimise tulemused, kuid siiski oleks väga tähtis, et me oleksime koostööaltid. me oleme sellega selle raporti ammendanud ja hääletame selle üle täna keskpäeval. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on äh, härra Panajatovi äh, raport, äh, mis puudutab kaadmiumipatareisid. raportöör, palun. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid pärast pikki läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahel jõudsime lõpuks kokkuleppele töötasime välja väga suurte eesmärkidega kompromissi, mis puudutab kõiki kantavaid patareisid ja akusid, mis sisaldavad kaadmumit. ma tahaksin välja tuua mõned tähtsad punktid äh, selles lõppkokkuleppes. pärast kolmepoolseid läbirääkimisi leppisime me kokku kokku kompromissi ettepanekus, mis puudutab erandit kaadmiumpata reisid ja seda, et me pikendame kehtivat erandit ühe aasta võrra kuni kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kuusteist. ma olen veendunud, et pärast seda esimest lugemist ja tänast hääletust me parandame praegust olukorda ja täidame lünkasid kehtivas direktiivis Nende sätete eesmärgiks on see, et üleminek ei oleks nii kulukas kogu väärtusahela ulatuses ja samal ajal võidelda inimtervise eest ma olen veendunud, et see lõplik kokkulepe annab selge sõnumi kõigile kaadmiumi, kaadmiumit sisaldavate patareide kohta. teine väga tähtis nüanss selles ettepanekus on äh, elavhõbedat sisaldavad äh, äh, patareid. mul on äh, väga hea meel, et äh, kolleegid toetasid äh, seda ettepanekut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sügisest keelatakse elavhõbedat sisaldavad patareid ja niimoodi on meil võimalik säästa viis tonni elavhõbedat, mis võib sattuda keskkonda Euroopa Liidus. lõpetuseks, ma usun, et meil õnnestus äh, saada väga hea kokkulepe suurte eesmärkidega kokkulepe patareide direktiivi osas ja niimoodi eh, suuname me Euroopat kasutama kaasaegset tehnoloogiat eh, ja samamoodi kavatseme me ka ohtlikke jäätmeid eh, taaskasutada. väga tähtis on see, et mürgised elemendid ei satuks keskkonda. lõpetuseks tahan tänada kõiki variraportööre, ilma nendeta ei oleks meil olnud võimalik seda suurt tööd ära teha proua äh, Pukovitš, Karl Schlüter, Dan Jürgensen, Miroslav Uski ja härra Maštalka, suur tänu teile suurepärase viljaka koostöö eest! palun kõiki kolleege toetada seda kokkulepet, milleni jõuti parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, suur tänu! köszönöm szépen, és most a biz- suur tänu ja järgmisena annan sõna volinikule, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud rahvasaadikud. kõigepealt suur tänu ja palju õnne raportöörile, professor Panajotovile ja tema kolleegidele ning variraportööridele selle põhjaliku töö eest komisjoni ettepaneku osas selleks, et äh, keelata kaadmiumit sisaldavad patareid juhtmeta seadmetes. komisjonil on väga hea meel, et äh, elavhõbe keelatakse patareides lõplik tulemus on väga heaks uudiseks nii inimtervisele kui ka keskkonnale. kaadmiumi ja elavhõbeda keelamine on äh, järgmiseks sammuks äh, mittemürgise keskkonna suunas ja seda on parlament ja nõukogu toetanud ka seitsmendas keskkonnategevuskavas. meil tuleb jätkata uurimistööd selleks, et leida ohutumaid alternatiive kaasaskantavate patareisid puudutavad sätted aitavad meil vähendada mürgiseid jäätmeid ning luua ähm, ka uusi taaskasutuse meetmeid. komisjon toetab tulemust sisulises pooles. mõningad menetluslikud muudatused, mis viidi sisse esimesel lugemisel, nõuavad siiski teatud muudatusi. meil on vaja tõesti nüüd rakendavat akti, peale selle peame kasutama delegeeritud akte ja peale selle tuleb ka avalikkusele konsolideeritud versioon direktiivist esitada ja me täiskogu teenistusele saadame selle vastavalt sellele, nagu see on kodukorras ka kirjas. suur tänu ja nüüd Rahvaparteinil saab sõna härra Masei Kukovitš kaheks pooleks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid patareide direktiivi muutused äh, aitavad meil parandada keskkonda, rahva tervist ja peale selle annab see ka lisandväärtust meie tööstussektorile. kas me tõesti teame, kui palju meie elud sõltuvad patareidest? patareid on energiaallikad, mida me tavaliselt ei näe ega tunneta. tänu patareidele on meil võimalik tegelikult seda kaasaegset elu elada. kaasaegne tehnoloogia on tavaliselt juhtmeta aga teiselt poolt patareid võivad olla meie tervisele ohtlikud. Euroopa Komisjoni kutsuti üles üle vaatama ja uuendama praegu kehtivat direktiivi, sellepärast et äh, meil tuleb kaasas käia tehnoloogiliste muudatustega. uurimised on andnud meile uusi tulemusi ka patareide keskkonnamõju kohta ja komisjon tegi ettepaneku keelata ära kaadmium, kaadmiumit sisaldavad patareid. igal aastal müüakse sadu tuhandeid juhtmeta seadmeid, kuid kõigest nelikümmend protsenti energiaallikatest on juhtmeta. kaadmium mõjutab negatiivselt meie kahjustab meie tervist. peale selle lekib ta keskkonda, kuna inimesed ei ähm, vii patareisid alati ohtlike jäätmete kogumiskohta. nüüd oleme selle ettepaneku läbi vaadanud ja pärast pikki läbirääkimisi saame seda ka toetada. me oleme taganud äh, korraliku üleminekuperioodi tööstusettevõttele selleks, et nad saaksid kohaneda uue olukorraga ja säilitada töökohti. kaadmium ja nikkel äh, patareides on tegelikult olemas peaaegu igas kodus Euroopa Liidus ja me tuleb hoolitseda selle eest, et äh, äh, kasutatakse patareides uusi materjali, kasutatakse uusi patareide liike nagu liitiumpatareisid väga tähtis on toetada üleminekuperioodil ka VKE-sid. peale selle on väga hea, et keelatakse ära ka nööpelemendid, need on eriti ohtlikud, kui nad on laste mänguasjades. väga tähtsad tähtis on ka see, et me saaksime patareisid alati viia ka ohtlike jäätmete kogumiskohtadesse. suur tänu raportöör Panajotovile, sest tema teadmised olid väga suureks kasuks selleks, et nii hea raport koostada. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Sõrbu, poolteist minutit, palun direktiiva din 2006 privind baterii. suur tänu, kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, mis puudutab patareisid, äh, soovis keelustada kaadmiumi ja kehtestas mõningad erandid. erandid, mis olid seotud keskkonnariskiga ja tõsise riskiga tervisele, mis võisid tekitada südame, veresoonkonna haigusi, vähi põhjustajaks olla. ja elavhõbeda keelustamine Euroopa Liidu seadusandlusega on väga tuntud algatus ja seeläbi Euroopa Liit soovib äh, kaitsta nii keskkonda kui elanike tervist. aga keskkonnahuvid, tervisehuvid on tihti vastuolus tööstuse huvidega ja seega on vaja leida õige tasakaal kõige selle vahel ja ma arvan, et selles direktiivis oleme me just sellise tasakaalu saavutanud. Nende ainete, mürgiste ainete kasutamise piiramine äh, majapidamistes kasutatavatest äh, vahendites aitab kaasa äh, vähendada ka kahjulikku mõju tervisele. tähtis on kasutada innovaatilist tehnoloogiat kasutada eh, ka selliseid aineid, mis ei oleks nii kahjulikud keskkonnale ja läbi selle me vähendame ka keskkonnasaastet ja hoolitseme inimeste tervise eest. nõukogu on nõustunud parlamendi ettepanekuga selles osas, mis puudutab eh, juhtmeta mootortööriistu. Eh, täna, tänasel päeval viskame me liiga kergekäeliselt patareisid prügikasti. suur tänu ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel härra Schlüter, palun poolteist minutit. Eh, aitäh. kaadmium ja elavhõbe on kaks kõige mürgisemat raskemetalli ja lõpuks, lõpuks ometi õnnestus meil kahe tuhande kuuenda aasta lõpul saavutada seda, et neis, neid sisaldavad nööpelemendid ära keelata. see peaks olema kindlasti võimalik et me võiksime rääkida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus täiesti tarbetute erandite kaotamisest tahaksin tänada kolleeg Panajotovit väga hea töö eest selle direktiivi kallal. meil on ju eesmärgiks meie kõigi ühine heaolu see, mida me viimati ei suutnud saavutada, nimelt seda, et patareid hakatakse äh, koguma sest kui meil on Apple'i ja Samsungi puhul see, kui te tahate patareid vahetada, eh, siis on eh, nendest lahtisaamine erakordselt keeruline, selle tõttu on vaja, et valitseks konkurents selleks, et eh, suurfirmad kasutaksid oma seadmetes niisuguseid patareisid, mis on taaslaaditavad, taaskasutatavad. me ikka ootame millal see aeg lõplikult kätte jõuab. me ootame seda, et kui me ostame patareisid, et sellele oleks peale kirjutatud selgelt mida nad sisaldavad, kui me bensiini ostame, siis me ju teame, kaua sellega umbes sõita saab, suur aitäh ja nüüd ECR-i eest kolleeg Nicholson. suur tänu, mulle väga meeldib lõplik kokkulepe, kuigi mulle oleks meeldinud pikem üleminekuperiood kaadmiumit sisaldavate patareide jaoks. kompromissettepanek ehk kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kuusteist on vastuvõetav mõeldes selle peale, et tegelikult äh, varud turul juba vähenevad ja neid on võimalik äh, maha müüa äh, veel selle üleminekuperioodi jooksul, see on eriti tähtis VKE-de jaoks, sest neid tegelikult kaadmiumit sisaldavate patareide ähm, keelamine mõjutab kõige rohkem. nööpelementide, elavhõbedat sisaldavate nööpelementide keelustamine on äh, ka väga tähtis samm, äh, sest meie eesmärgiks on ju elavhõbe keelata turult aastaks kaks tuhat kakskümmend ja siin on jällegi väga tähtis see, et olemasolevad varud on võimalik äh, enne maha müüa ja ettevõtetele antakse aega uue olukorraga kohaneda. ja need erandid on minu jaoks väga tähtsad kolmepoolsetel läbirääkimistel välja töötatud kompromiss on äh, väga hea ja ma loodan, et sellega parandatakse direktiivi. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Paška, palun, EFT fraktsiooni nimel poolteist minutit. aitäh härra juhataja, härra volinik, me kõik teame, et patareide ja akude kasutamine sisaldavad kaadmiumi, on tegelikult keskkonnakahjulikud ja sellega on meil suuri probleeme. kaadmium võib sattuda ka inimese organismi ja ta mõjub toksiliselt. ja sellel võivad olla rasked tagajärjed, seetõttu on oluline, et me leiame äh, Eh, sobivad taaskasutusviisid ja et meil oleks kõikjal patarei, kasutatud patareide äraandmispunkte. tänasel ajal võiksid alternatiiviks olla liitium-ioonpatareid, eh, nad võivad kujutada endast tõelist asendajat, aga nad on oluliselt kallimad. seetõttu on eh, kaadmiumit sisaldavate eh, patareide kasutamine kuni aastani kaks tuhat kuusteist ja selle kasutamise lubamine tegelikult euroopa administratiivne otsus on oluline et me selle kompromissi mida ma tervitan tõepoolest ellu viiksime selleks, et kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kuusteist oleks äh, kaadiumnikkelpatareide kasutamine lõpetatud. suur tänu, järgmisena härra Mirski, palun poolteist minutit. aitäh, härra president, ma lugesin väga tähelepanelikult läbi professor Panajotovi raporti ettepaneku mul on väga hea meel öelda, et härra Panajotov on minu äh, suur sõber ja ma olen väga uhke, et mul on selline professorist sõber ja nüüd on ta suisa raporti ettepaneku teinud. see raport annab meile võimaluse ähm, kaitsta sadu tuhandeid äh, inimesi elavhõbeda ja teiste toksiliste metallide mõju eest. ma tihti kritiseerin komisjoni, kuid täna tahaksin tervitada seda ettepanekut, töö on tehtud väga professionaalselt, me tunneme ja näeme neid tulemusi patareides on palju ohtlikke metalle, eelkõige elav hõbe on ohtlik inimtervisele ja nende metallide keelamine hoolitseb meie kõige tervise eest. valijad näevad, et meie siin parlamendis tõesti teeme korralikku tööd. Platko, ma olen tõesti väga uhke sinu üle, ma olen väga uhke, et olen sinu sõber ja oma fraktsiooni nimel tahan veel öelda, et ma toetan kogu seda tööd, mida pana, härra Panajotov ja komisjon üheskoos tegid. suur tänu ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, kõigepealt Äh, esimene kõneleja. először is szeretnék gratulálni panayotov kollégának. aitäh härra president äh, ütleb härra mesarts äh, suur tänu selle suurepärase töö eest nelikümmend protsenti juhtmeta nelikümmend protsenti seadmetest olid juhtmeta eelmisel aastal ütleb statistika tihti kasutatakse Äh, nikkelmetallhübriidpatareisid äh, ja ka liitium-ioon liitium-ioonpatareid, kuid sellegipoolest on veel ringluses kakskümmend viis protsenti kaadmium-nikkelpatareisid Ida-Euroopas äh, siiski kasutatakse rohkem kaadmiumit sisaldavat patareisid, nii et äh, seal läheb rohkem aega äh, selleks, et kaotada kaadmiumpatareid juhtmeta seadmetest. kaadmium on tõesti üks väga ohtlik aine inimtervisele, sellepärast et me ei tea, kui kaua läheb aega enne, kui see inimorganismist uuesti kaob. meil on vaja tõesti leida selline lahendus, mis oleks nii ettevõtete kui ka ettevõt- äh,, kundade huvides. härra Obermeier, palun järgmisena. mikrofon medizinische geräte die schnurlostelefone endisel on turul seadmed, mis sisaldavad kaadmiumi, kaadium on äärmiselt ohtlik ja mürgine aine, mis pole ohtlik mitte ainult inimorganismile, vaid ka keskkonnale ja seepärast tuleb niisuguseid aineid sisaldavaid tooteid turult eh, järk-järgult eemaldada. Nende, sellele kaadmiumil on asendusnimed liitiumioonpatareid ja seda eh, on oluliselt enamikku siis, rohkem sisse viia. põllumajandusettevõtetes kasutatakse väga palju patareisid, mis sisaldavad kaadmiumi, sest teisiti hästi ei saaks töötada nende poolt kasutatavad mootortööriistad ja nii võib juhtuda, et eh, niisuguste tööriistade kaudu eh, satuvad põllumajandustoodetesse ka mürgised ained ja ohustavad omakorda meie tervist, seetõttu tuleb biotehnoloogiat ja ökopõllumajandust senisest enam tugevdada. suur aitäh, palun! suur tänu järgmisena, proua McInnes. suur tänu, härra president, ma olen veendunud, et äh, et äh, selle raporti pealkiri on väga igav, aga tegelikult küsimus, mida me arutame, on väga tähtis äh, kõikide tarbijate jaoks. ma tean, et äh, Iirimaa eesistumise ajal vastutav minister tegi väga palju tööd selleks, et me jõuaksime kokkuleppele, mis annaks kindlusele tööstusettevõttele, aga samal ajal kaitseks rahva tervist ja keskkonda. selleks, et need väga mürgised metallid kaoksid ära teatud tüüpi patareidest. eile oli siin külastajate grupp mul parlamendis ja väga huvitav oli kuulata, mida nemad arvavad Euroopast ja kui me rääkisime äh, Eh, prügist, siis eh, tegelikult ei oleks meil nii palju Iirimaal ära tehtud, kui Euroopa Liit oma direktiivide kaudu ei sunniks meid eh, prügi töötlema ja ära kaotama ja tõesti kõikide nende meetmete puhul me näeme, et midagi toimub ja see kõik on rahva tervise huvides, sellepärast ma tervitan ka praegust ettepanekut. suur tänu, ütleb härra president. ja selleks, et Iirimaa eesistumist veel kord tervitada, annan sõna ka härra Kellile. suur tänu, palju tänu raportöörile suurepäraselt tehtud töö eest selles nii tähtsas valdkonnas, see võib-olla ei ole kõige atraktiivsem teema maailmas, aga see on väga tähtis meie kodanike jaoks suur tänu ka nende väga lihtsate praktiliste selgituste eest selle töö kohta, mis on ära tehtud eriti kuna ta ütles, et tähtis on see, et üleminek ei ole nii kulukas, kaitstakse rahva tervist ja keskkonda ja väga tähtis on see, et viis tonni elav hõbedat lekib keskkonda igal aastal, nii et tõesti selles osas tuleb midagi ära teha. tänu tema suurepärasele tööle ja komisjoni tööle on meil nii palju ära tehtud ja minu ekspertidest kolleegid rääkisid, et meil tuleb ka äh, nööpelementide osas rohkem ära teha. aga mina tahaksin ühte asja siiski kritiseerida, ma arvan, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama taaskasutusele, sellepärast et väga paljud patareid visatakse lihtsalt minema, kuna inimesed ei tea, et neid on võimalik äh, taaskasutada. Nad äh, kasu-, taaskasutavad küll paberit ja klaasi, aga nad ei vii taaskasutuskeskustesse patareisid suur tänu. ja järgmisena annan sõna volinik Šefčovičile selleks, et arutelu kokku võtta. Uh, suur tänu, härra president, lugupeetud rahvasaadikud, äh, teid äh, kutsuti üles Euroopa Liidu direktiivi äh, patareide kohta üle vaatama ja uuendama. ja nüüd see ülevaadatud direktiiv peaks aitama paremini kaitsta keskkonda ja inimtervist ning selgitada teatud äh, küsimusi äh, siiamaani kehtinud direktiivis nii nagu proua McInnes ütles, tegemist on hea algatusega kodanike jaoks, nende tervise jaoks, keskkonna jaoks ja tegelikult äh, selgitame me olukorda ka ettevõtetele ja sellepärast suur tänu, et te toetate meie parandatud direktiivi ettepanekut. siin äh, härra Schlüter äh, esitas ühe küsimuse ja ma tahaksin talle kinnitada, et me töötame selles küsimuses edasi ja me teame, et meil on tehnilisi probleeme ühtse sildistamisega, eriti just mitte taaslaetavate patareide osas. me teeme tõesti äh, ISO standardorganisatsiooniga äh, koostööd äh, selleks, et selles küsimuses lahendus leida. ISO standard aitab meil leida ka kõige parema viisi, kuidas selles küsimuses edasi minna siiamaani tundub, et kõige lihtsam oleks edasi minna nii, et me sildistaksime äh, vastavalt erinevatele juhtumitele neid patareisid, kuid otse loomulikult oleme me valmis teile andma informatsiooni ka edusammude osas selles küsimuses. suur tänu, härra president! suur tänu! ja viimase kõnelejana saab sõna härra Panaja, Panajotov raportöörina, palun. okei okay тъй като съм развълнуван ще говоря на родния си български език. Благодаря, господин президент, господин комисар, уважаеми колеги. Tõlkidel on tehniline probleem. Direktiiva i изказвания. Ma tahaksin rääkida ema emakeeles, sest ma olen praegu väga erutatud seisundis. Ma tänan teid kõikide heade sõnade, mis siin välja öeldi minu aadressil ma olen nii õnnelik, et me tegime ära koos kolleegidega nii suure töö. meil õnnestus tõepoolest saavutada midagi olulist. juba aastaid me oleme püüe-, püüdnud niisuguse tulemuse poole ja nüüd lõpuks ometi me suutsime saavutada kompromissi, kompromissi, mida toetavad nii komisjon, nõukogu kui ka parlament seetõttu õnnestub meil saavutada tõepoolest midagi suurt, äh, iseäranis äh, nende riikide jaoks, kus seni on veel madalam ostuvõime. ma olen täiesti kindel, et ka Euroopa tehnoloogilise arengu mõttes oleme teinud olulise sammu edasi ilma variraportöörideta, ilma kolleegide toetuseta, kes aktiivselt aitasid kaasa sellise tulemuse saavutamiseni, poleks ma seda suutnud, ma tänan teid südamest. suur tänu, ka mina soovin õnnitleda raportööri, ütleb härra president, ja lõpetada ka arutelu ning hääletus toimub täna keskpäeval suur tänu osalemast sellel arutelul, suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid, me katkestame täiskogu osaistungjärgu kuni hääletuseni